presidendi teadaanded. ma tahaksin korrata seda, mida härra Schulz ütles eile pärastlõunase sessiooni alguses ta tuletas meelde Jean-Luca Bonannot, kes hukkus liiklusõnnetuses. me avaldame kaastunnet tema perekonnale, tema lähedastele ning ka tema fraktsioonile peale selle on Rootsi meile teatanud, on teatanud Euroopa Parlamendi presidendile, et Jakob Talunde on valitud Euroopa Parlamendi saadikuks ning ta asendab härra Peeter Eriksoni. härra Talunde asub saadikuna ametisse seitsmendast juunist kaks tuhat kuusteist. ma tervitan kolleegi ning tuletan et-, meelde, et tal on Euroopa Parlamendi liikme, Euroopa Parlamendi organi liikme Äh, kõik äh, õigused ja kohustused, mis on välja toodud meie kodukorras. nüüd aga läheme me hääletamiseni